Also, liebe Kollegen, liebe Kollegen. kallid kolleegid, jätkame. mul on erakordselt hea meel tervitada meie ees volinik Oettingeri. loomulikult ka kõiki teid, kes te saalis istute. ja nüüd saamegi debatti alustada. selleks, et seda teha, annaksin kõigepealt sõna volinik Oettingeri, kes järjekordselt on tulnud meie ette ja tutvustab oma lähiaegade tegevuskava, palun. kallis härra Roil, daamid ja härrad, saadikud, mul on väga hea meel, et võin täna tööstus- ja energeetikakomisjoni ees esineda, selleks et tutvustada vahetult just mõne päeva eest tutvustatud energiastrateegiat ja infrastruktuuripaketti. ja ma, mul on väga hea meel, kui kuulen teie hinnangut, muuhulgas kriitilist hinnangut sellele. ja see on väga oluline, sest selle aasta, selle nädala reedel toimub energia- ja transpordiministrite nõukogu, kus seesama teema on ka päevakorral seega me valmistame eh, tervikuna ette Euroopa Ülemkogu istungit järgmise aasta neljandal veebruaril, eh, kui, mille käigus me kavatseme energeetika küsimused kinnitada esiplaanile. see on minu silmis ainulaadne šanss eh, selleks, et saada ka valitsuse riigijuhtide poolne toetus Euroopa energiapoliitikale. seega me täidame samm-sammult Lissaboni lepingu artiklit sada üheksakümmend neli sisuga ja liigume üha lähemale püstitatud kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkidele. milles meie strateegia siis seisneb? ühelt poolt on tegemist siseturuga nagu me võisime lugeda proua Kolarska-Bobinska raportist, aga ka Monti raportist, siis on siseturg seatud meie tegevuse keskmesse. me püüame siseturgu järjest enam täiustada, kuid siseturu ehitamine ei ole sugugi veel lõpule jõudnud. me peame tegema selles suunas omapoolseid jõupingutusi, aga eeskätt peab tegema neid eh, jõupingutusi komisjon kui lepingute täitja. ma võin teile kinnitada, et minu jaoks on eh, siseturu reeglistiku ellurakendamine kõige kõrgem esmane prioriteet. see käib, see puudutab kõiki lepingulisi suhteid, muuhulgas ka kolmandate riikidega Te nägite, et me nõustasime äh, Poola valitsust äh, siis, kui teemaks tuli Jamali juhtme teema. me nõustasime Bulgaaria valitsust, kui samuti oli jutt gaasitarnetest. Äh, ja kui toimus ja toimub South Streami gaasijuhtme ehituse ettevalmistamine see on tõepoolest oluline, et äh, siseturu äh, reegleid rakendades ehitada üles ühtne gaasi- ja elektrienergiaturg. meil jaoks on see väga oluline, et me täidaksime vastu võetud otsuseid ja direktiive ja määrusi, mis äh, allkirjastatuna on omandanud õigusjõu me peame seda tegema detailitruult seaduse tähte järgides. meil on olemas ju tegelikult liikmesriik, kes põhimõtteliselt on valmis siseturgu toetama, nad kiidavad siseturgu ja selle saavutusi oma pühapäevastes kõnedes, ent esmaspäevast laupäevani töötavad nad siseturule vastu me, see on äh, lubamatu, sest me peame tagama muuhulgas äh, äh, konkurentsi ka erinevates liikmesriikides ja kohtadel. ma tõepoolest tahaksin teid kõiki üles kutsuda, et kõikide eesmärkide elluviimiseks on oluline, et me võtaksime järgmise aasta eelarve vastu veel sel aastal, et alustada järgmisel aastal täies mahus uue hooga meie energiastrateegial on viis olulist eh, eh, iseloomustavat momenti. kõigepealt energiastrateegia, selleks et saavutada aastaks kakskümmend kakskümmend püstitatud eesmärke, peame me senisest kokkuhoidlikumalt energiaga ringi käima ja suurendama energiatõhusust sellepärast on väga oluline kevadel välja kuulutada ulatuslik energiatõhususe strateegia ja me ootame teiepoolset raportit, mis kujutab vaieldamatult sellise strateegia väljakujundamise alust endast. Äh, me arvestame, et saame selle tööga tegeleda nii detsembris kui ka jaanuaris ja see annab meile võimaluse selleks, et märtsis energiatõhususe strateegiat kõigile tutvustada. teiseks prioriteediks on energiavõrkude väljaarendamine selleks, et kõiki liikmesriike siseturul omavahel ühendada. selle teema juurde tulen kohe tagasi. kolmandaks prioriteediks on energiatarnekindlus ja jõukohased energiahinnad see on järjest suuremat tähtsust omandav teema. viiendaks, me peaksime olema suutelised ennast senisest enam kehtestama ko koostöös ja konkurentsis teiste maailma piirkondadega, senisest enam panna, panema ennast maksma teadustehnika saavutuste vallas kaastuvenergiate eh, kasutamise vallas ja me peame suutma ellu viia ühtset üle-euroopalist energiapoliitikat selleks, et oma partneritel kolmandates riikides vääriliselt vastu astuda. Eh, täiesti kindel on see, et võtmeküsimuseks seejuures on eh, infrastruktuuri paketi väljaarendamine me peame kõigepealt arvestama sellega, et meie praegused gaasi- ja elektrienergiavõrgud on vananenud ja et nad on jõudnud sellele piirile, kus nende võimsus on praktiliselt maksimaalselt ära kasutatud. samas me peame vaatama, et me suudaksime oma energiaallikaid mitmekesistada, muuhulgas taastuvenergiate arvel. Teie poolt komisjonile esitatud energeetika konjunktuuriprogramm kujutab endast tervikmudelit peaaegu seitsekümmend, üheksakümmend seitse protsenti vahenditest eh, on suunatud Euroopa lisandväärtuse loomisele. ja eh, mul on väga hea meel selle üle, et parlament ja nõukogu on andnud nõusoleku selleks, et seni kulutamata ükssada nelikümmend kuus miljonit eurot kasutatakse taastuvenergia äh, projektide ja energiatõhususe projektide elluviimiseks. meie jaoks on oluline oma infrastruktuuri investeeringuid üle-euroopaliselt laiendada, me peame looma võrkudevahelised ühendused, me peame ületama kitsaskohad selleks, et energiavood liiguksid Euroopas vabalt tahan kinnitada, et minu jaoks on Euroopa Liidu energiasüsteem eeskätt kõikide liikmesriikide infrastruktuuri ühendatud lahendus, milles osalevad ka Norra ja Šveits, aga ka uued liikmesriigid, võimalik, et Serbia ja Balkani riigid. ei tohi unustada ka Ukrainat. Äh, ma olen äh, suhelnud nii Ukraina kui ka äh, Venemaa Föderatsiooni energiaministritega, aga ka Türgi vastavate osapooltega, sest me ei tohi neid sugugi välja jätta oma energiainfrastruktuuri lahendustest, seda enam, et South Stream on väga oluline ja me ei tohi unustada ka seda, kust see tegelikult see gaas ja nafta pärit on Turkmeeniast äh, näiteks, aga ka Aserbaidžaanist. leian, et nendes, et energiaküsimustes on Venemaa loogiline ja oluline partner selleks, et oma energiainfrastruktuure Euroopa Liidus lõpuni välja ehitada meie uues teatises, mis käsitleb infrastruktuurialaseid prioriteete kuni aastani kakskümmend kakskümmend, käsitletakse neid küsimusi põhjalikumalt. meie jaoks on ka oluline, et see senisest paremini ja kiiremini toimiks loa andmismenetlus me peame välja selgitama, kuidas me võime välja ehitada ladustamisvõimsusi ja need on kõik need küsimused, mis seisavad tulevikus meie jaoks esiplaanil. meil on oluline kahesaja miljardi euro ulatuses investeerida nii eh, energia kui gaasivõrkudesse. meil on tarvis kaasfinantseerimist, muuhulgas ka avalikus õig-, avas-, avalik-õiguslikku eh, eelarvest, rääkimata loomulikult erasektori vahendite kaasamisest. seejuures püüame me välja ehitada kogu kontinendil nõndanimetatud elektrimagistraale kiirteid selleks, et need ühendaksid erinevaid liikmesriike Läänemere ümber, Kesk-Euroopas, Lõuna-Euroopas, Balti riigid, Poola, Soome kui eh, Euroopa Liidu kirdeosas ja siis loomulikult Kesk- ja Ida-Euroopa ning Lõuna-Euroopa, Kreeka koos Äh, Balkani riikide kaasatusega, seega on meil Euroopas kuskil äh, kuus regiooni, mille vaheline koostöö omandab järjest suurema tähtsuse. regionaalne äh, koostöö liikmesriikide vahel on loomulikult väga oluline, kuid see peaks laiendata la,, saama laiendatud ka kolmandatele riikidele reedel, kolmandal novembril kirjutavad üheksa liikmesriiki ja Norra alla ühisele kavatsuste protokollile. ja teistel regioonidel võib-olla on ilmselt siis ka tulevikus soov eh, selle regionaalsega, regionaalse koostöövormiga ühineda. meil on tarvis tulevikus senisest paremaid ja kiiremaid loa andmismenetlusi Eh, me loomulikult peame arvestama liikmesriikides kehtivaid seadusandlusi, me peame õigusriikluse printsiipe järgima, see puudutab nii omandiõigusi kui ka meie kohalike omavalitsuste õigusi, kuid vaatamata sellele, eh, eh, et oleme põhjalikud, võiksime edasiliikumise tempot ja loa andmise menetlust kiirendada sest näiteks Saksamaal tuhande üheksakümnendate aastate alguses pärast Saksamaa taasühinemist oli teedevõrgustiku kiire väljaehitamine võimalik ainult tänu sellele, et loa andmise menetlust kiirendati ja see, seda kiirendati küsimuse läbivaatamisel kõikides instantsides. kuid haldustasandil, aga ka kohtutes Äh, äh, äh, ei järgi seda, et küsimused oleksid seatud prioriteetsuse järjekorda, siis loomulikult võtavad need asjad väga palju aega, kui keegi soovib saada rahuldatud oma asüülitaotlust, aga keegi teine soovib saada energiavõrgu rajamise luba ja see, kellel seda energiavõrku soovib rajada, on kolmandajärguline, siis me vaieldamatult ei suuda loa andmise menetlust kiirendada meil on tarvis, et liikmesriikides toimiksid haldusorganid, kohtuorganid, aga kui vaja, ka vastavad institutsioonid selleks, et loa andmise menetlus tõepoolest oleks sujuv, igatahes kiirem kui seni. ja nagu juba öeldud, selleks kõige eelduseks on soliidne finantsraamistik. loomulikult äh, erafinantseerimisallikatest ühelt poolt ja teisalt Euroopa Liidu allikatest teiselt poolt. meie energiastreigia väljatöötamisel on parlament alati olnud väga tõhus partner ma olen täiesti kindel, et muuhulgas infrastruktuuri osas on väga olulised kõik need sammud, mille parlament selle väljatöötamisel astub ja loomulikult tuleb neid küsimusi ka avalikkusega arutada. olen kindel, et kui me räägime öö, eh, eh, tuumaelektrijaamade jäätmetest, eh, siis Äh, ka selles küsimuses on vaja äh, läheneda täie tõsis, täie tõsidusega, me peame inimestega neid küsimusi arutama, me peame nende seisukohad kindlaks tegema, sest siinkohal on äh, ja nendes küsimustes on turvalisuse tagamine esmajärgulise tähtsusega. tuumaelektrijaamade jäätmed on küsimus, mille puhul on olulised konstruktiivne lähenemine, kriitiline lähenemine, konstruktiivsed ettepanekud. suur aitäh! suurepärased tänud! nii, ja siin on mul terve rida sõnasoovijaid, neid on praeguseks juba kaksteist. no ma vaataksin kõigepealt kella ja siis ma mõtlen, et esialgu tuleks küll kõne sõnasoovijate nimekiri lõpp sulgeda, kui te nõus olete. ma oleksin tõepoolest tänulik, kui te püüaksite oma mõtte väljendada ühe-kahe minuti vältel. härra Šimanski, palun. Mm. ma tänan, härra volinik. mina tahaksin puudutada kahte küsimust energia siseturu edasiarendamiseks on tähtis, et mitmekesistatakse ähm, energiaallikaid ning samuti gaasivarustust, gaasi transiidiruute ja Mustal merel meil on Nabucco Euroopa projekti ja South Streami Gazpromi projekti vahel suur konkurents ja nüüd sõltuvalt sellest, kes peale jääb ja kes täidab äh, toru naftaga on lõppkokkuvõttes otsustava tähtsusega. ma arvan, et Nabukoga on olukord praegu lausa dramaatiline, sest äh, Vene Föderatsioon ja mõned liikmesriigid äh, toetavad ägedalt South Streami. kas on tõsi, et Euroopa Komisjon arvestab ka sellega, et pidada South Streami prioriteetseks? kui kõneks on transiit. ma arvan, et meie Euroopa Liidus eh, peaksime selle peale mõtlema, keda toetada. Eh, nüüd eh, te rääkisite siin konsultatsioonidest Euroopa Komisjoni, Poola ja Bulgaaria vahel ja Malli ja South Streamiga seoses. kas on tõsi see, et kui kõneks on Jamal, siis äh, äh, meil hakkavad siin tekkima kitsendused meie ühisel turul. proua Podimata, palun. ma tänan, härra esimees, ja ma tänan volinikku selle eest, et te täna siin olete. ja tänan teid väga kõikehõlmava ettekande eest ma olen teiega ühel meelel, et neljanda veebruari nõukogu äh, kohtumisel seal saadetakse väga tähtis sõnum teele, nimelt kuivõrd prioriteetne on äh, energiapoliitika, tuginedes äh, asutamislepingu artiklile sada neliteist ning ma arvan, et energianõukogu kindlasti ka rõhutab energeetika tähtsust ja räägib sellest, et jätkusuutlik energiapoliitika on, on meie prioriteediks ning eh, kindlasti arvestatakse ka Euroopa Parlamendiga kõigi nende dokumentide ettevalmistamisel. aga mul on üks konkreetne küsimus, mis puudutab uut energiastrateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend. komisjon on öelnud, et tuleb äh, teatud määral ühtlustada liikmesriikide äh, energiasüsteeme ja toet-, rõhutab, et energiaturg peab kujunema kohalikest turgudest üheks rahvusvaheliseks turuks. loomulikult Euroopa Parlament on südames toetanud selliseid arenguid ning kui me vaatame liikmesriikide tegevusplaane, mis on energeetika vallas vastu võetud, siis näib, et meie toetus eh, liikmesriikide eh, tegevusplaanidel energeetika vallas on olnud õige. me oleme parlamendiga toetanud neid tegevusplaane. nüüd me näeme, et enamik meie vajadusi aastast kaks tuhat kakskümmend on rahuldatavad prognoosid vähemasti näitavad nii. nüüd muuta seda äh, juba toimivat mudelit, näiteks kehtestades rohelised load, võib ju tegelikult ohtu hoopis panna äh, meie taastuvate energiaallikate turu väljaarendamise. ja teie sellest ju teate suurepäraselt ja ka teie teatises on sellest juttu, et on vaja ju sellist konkreetset infrastruktuuri ja te ütlete, et on vaja infrastruktuuri moderniseerida. nii et mina tahaksin teilt küsida, kuidas te kavatsete muuta seda direktiivi, mis meil juba on olemas taastuvate energiaallikate kohta ja harmoneerida, ühendada liikmesriikide süsteeme ja luua äh, roheliste lubade üle-euroopaline süsteem. proua von Brent, palun komissaris, eh, bedankt ook voor uw uitgebreide uiteen-. ma tänan, volinik, ma tahan teid tänada selle väga ulatusliku ettekande eest. me ootame pikisilmi koostööd teiega. möödunud nädalal Strasbourgis eh, me arutasime energiakasutuse efektiivsust, täna me tahaks rohkem peatuda teie infrastruktuuripaketil tegemist on väga aktuaalse teemaga meie jaoks ja väga õigesti juhtisite sellele tähelepanu. minu fraktsioon jälle leiab, et taastuv energia on meie horisontaalne prioriteet. seda on vajalik ka, et tagada meie liikmesriikide energiavarustuskindlus. ma tean, et äh, paljudel riikidel on mm, algatusi mitmesuguseid selles vallas ja see on optimistlik, aga nüüd ma tahaksin teilt kuulda taastuvate energiaallikate kohta. nimelt siin on kaks asja kaalus. kõigepealt see niinimetatud super eh, põhivõrk, millest te rääkisite, see võimaldab meil tagada, et suured taastuvenergia projektid on võimalik ka ühendada eh, põhivõrkudega ja see on ülimalt tähtis, et edasi liikuda. aga on veel teine eh, teema ja see on need arukad, nutikad põhivõrgud ja arvestades et paljud eh, taastuvenergiaallikad on ju väga eh, isoleeritud iseloomuga. Eh, samas on vaja tagada ka nende kohalike algatuste juurdepääs põhivõrkudele, ülekandevõrkudele. ja me teame, et mõnedes liikmesriikides on probleeme taastuvate energiaallikatega tegelejatel probleeme turule pääsemisega. nüüd härra volinik, milliseid õigusakte oleks vaja soodustamaks nende nutikate, arukate, väikeste isoleeritud võrkude mm, pääsmist äh, ülekandevõrkudesse. proua Hertsog, palun. suur aitäh. tore, et te teavitate meid asjade käigust see on väga tore, tulge meile sagedamini, meie komisjon tööd toetab teid alati. Ungari eesistumise ajal toimub Euroopa Liidu tippkohtumine energeetika küsimuses. see kanna, on kantud endast ka, kannab endas ka eeskätt energiatõhususe küsimust ja energiajulgeoleku küsimust millal me saame selle kohta täiendavat informatsiooni ja kui me räägime arukatest põhivõrkudest, mis on energiatõhususe seisukohalt väga olulised, siis sel valdkonnas valitseb väga tihe konkurents, mis pakub, muuhulgas hõlmab ka teenusepakkujaid, digitaalseid teenusepakkujaid ja nii edasi meil on muidugi väga hea meel, et te olete nii äh, julge ja olete esitanud meile söaka äh, materjali, mis käsitleb äh, tuumajäätmeid. ma tänan, härra esimees, volinik Prantsuse parlament, kui ta arutab Euroopa direktiivi ülevõtmist, elektriturgudel on vastu võtnud ka uue õigusakti elektrisektori kohta. Teie oma ettekandes rääkisite, et on vaja tagada taskukohased hinnad. eksperdid väidavad, et selleks on meil vaja seitse kuni üksteist protsenti eh, eh, ainult mõned firmad saavad sellest, mis praegu on, kasu ja me arvame, et komisjon peaks ka väljendama kõikide huve ja mitte erahuvisid. millised eh, meetmed teie kavandate selleks, et eh, klientide, tarbijate huve ei kahjustataks ja kuidas tagada kõikide huvide järgmine ning kuidas tagada ka, et luudaks rohkem avalikkuse ja erasektori koostöövorme? kolleeg Baltšiitis, palun. ma tänan, volinik. ma olen tänulik teile teie ettekande eest ja ka teie väga selge teatise eest ma arvan, et kui te tutvustanuks seda aasta tagasi, me võib-olla ei oleks sellesse nii soojalt soovinud, aga nüüd on kõik muutunud ja me tahame, et meil tulevikus oleks ühtne energiasüsteem. komisjon kavandab uut energiakaarti koostada Euroopale mis tähendab, et võib-olla tasuks sellega seoses veel üle vaadata riikide energeetikaplaanid. mõnedes riikides on praegu vaja ära otsustada, kas hakata ehitama suuri eh, rajatisi, uusi elektrijaamu. mõnikord eh, ei osa, ei julgeta seda ära otsustada, nii et võib-olla selline uus energiaplaanide, energeetikaplaanide ülevaatamine võimaldab äh, Ähm, komisjonidel anda nõu selles liikmesriikidele. me oleme öelnud, et äh, ka, et mõnikord on võib-olla öö, ähm, odavam aatomienergia kui taastuv energia. mis teie arvate? kas äkki peaks stimuleerima neid riike, kes rohkem taastuvale energiale panustavad? härra aitäh! volinik, ma tänan teid! härra volinik, mul on väga hea meel, et te tulite meie ette esinema eeskätt enne seda, kui toimub energeetika ja transpordiministrite nõukogu koosolek. ma olen finantseerimise suhtes siiski väga skeptiline, kui me räägime infrastruktuurist kuidas see kaasfinantseerimine toimub, see mind väga huvitaks, seda enam, et kui me vaatame, milline on praegu äh, olukord liikmesriikide eelarvetega ja nende kärbetega. ma ei tea, kas me peaks äh, taaskord äh, tõstatama energ-, Euroopa võlakirjade teemastikku, teemat selleks, et mitte, et neid projekte tõepoolest finantseerida kui te äh, räägite äh, loa andmismenetluse kiirendamisest, siis see on minu silmis erakordselt oluline ja ma tõepoolest tervitan teie valmisolekut sellega tegemist. Äh, see toimub siseriiklikult, aga noh, Saksamaal, nagu me teame, ka liidumaade tasandil ja tahaksin küsida, kas te näete mingit võimalust eh, eh, Euroopa Liidu tasandilt sellesse protsessi teatud määral sekkuda, ehkki on teada, et neid küsimuse lahendatakse lähimusprintsiibist lähtuvalt. küsin ma kõike sellepärast, et kui me räägime infrastruktuuri väljaehitamisest, siis on need just need küsimused, mida teie isiklikult ka prioriteetseks peate loodan, et me saavutame ühiselt edu, aitäh! suur aitäh! kolleeg Pellet. ma tänan, ma saan väga lühidalt teha. mul on sama küsimus, mis Angeelikal. see puudutab äh, finantseerimist, härra volinik. finantseerimine on tähtis selleks, et saavutada seatud eesmärke, mis te olete välja pakkunud kui me räägime uuest finantsinstrumendist, ma arvan, et sellega avaneb tõesti suurepärane võimalus äh, ja luua need eurovõlakirjad ja kasutada äh, neid ühe instrumendina, mis aitab meil saavutada meie auahneid eesmärke. mis te arvate, äkki te võite meile ka juba mingi ajakava välja pakkuda, millal te arvate, need uued finantsinstrumendid, kas eurovõlakirjad või mingid laenude ähm, garantiid avaliku erasektori koostöövormidele, millal need uued instrumendid on juba meil kasutada. ja veel üks aspekt, härra volinik, loomulikult lubade andmise menetlus, see on väga tähtis. Te selgitasite seda suurepäraselt. Te räägite sellest ühe akna süsteemist, et Euroopa Liidus üks Euroopa ametiasutus koordineerib piirkondlike ja liikmesriikide ametiasutusega seda lubade andmist. jah, see on tõesti väga auahne ja väga tähtis ettepanek ja meie loomulikult toetame teid selles, sest see on kõikide infrastruktuuriprojektide põhialus, et nii kõik toimuks, aga millal teil saavad olema need aknad, et süsteem kasutada sest tegelikult kogu menetluseks kulub viis aastat, aga millal hakkab see lugema, kas aastast kaks tuhat neliteist või kaheksateist, mina tahan teada, millal on see realistlik aeg, kui need aknad tööle hakkavad? Ähm, kodukorra küsimuses palun, Turmes. Oh, äh, volinik, võib-olla te vastate ära nendele küsimustele esimese vooru lõpuna ja siis pärast järgmine voor, sest vastasel korral tuleb teil kuni kakskümmend küsimust korraga vastata ja sellega me kaotame tempos ja ka sellises vastastikune suhtlemine kannatab selle all tahaksin siiski anda kõikidele kolleegidele võimaluse küsimust esitada, sest me peame lähtuma teatud ajalisest raamistikust. aga kui te soovite, siis me loomulikult võime praegu küsimuste esitamise katkestada ja alust-, anda sõna volinikule smart grid, smart grids on arukad võrgud, mitte põhivõrgud, võrgud, seal on ta võrgud mm. -hmm. see, mis puudutab gaasi trasse, siis tahan öelda, et meil ei ole mitte mingit kavatsut äh, South Streami peatada, tõkendada või takistada, me mõistame South Streami all kui niisugust gaasitrassi, mis toob äh, meile Jamalist Venemaalt gaasi äh, ja maalilt ja seega mitmekesistab meie energiaallikaid. see suurendab äh, meile Venemaalt tuleva äh, gaasimahtu. selles mõttes me ei saa sugugi väita, nagu oleks siin keskmes äh, Kaspia. meil on vaja seda lõunakoridori ja see on Euroopa huvides mis aga Kaspia mere piirkonna puudutab Aserbaidžaani näiteks, siis Aserbaidžaan on tarneteks jätkuvalt valmis teised Kaspia mere äär-, piirnevad riigid, nagu näiteks Türgi, on valmis tarnima seda gaasi üle Ungari ja Austria kõne alla tuleb ka tarned üle Gruusia. mulle tundub, et see, kõik need transpordid on võimalik ka üle Iraagi, eriti pärast seda, kui seal asub tegutsema valitsus, kes on tõepo-, kellega saab läbi rääkida ja kes on teovõimeline siis ei saa me ära unustada ka Türkmenistani Äh, kellega läbirääkimised seni on olnud suhteliselt äh, konkreetsed. lisaks sellele on äh, president Barushul kavas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses asjaomaseid piirkondi külastada, et vastavaid läbirääkimisi pidada Te olete võib-olla kuulnud, et Venemaa Föderatsiooni peaminister Putin käis Berliinis, kes esitas terve rida konstruktiivseid ettepanekuid, muuhulgas tööstusalase koostöö raam, raames. see, mis puudutab Bulgaariat ja Venemaad ja Malli, Ähm, Poolat, siis viimastel nädalatel on nii Venemaa Föderatsiooni kui ka Saksa valitsus pidanud äh, intensiivseid konsultatsioone. meie jaoks on väga oluline selgitada Venemaa partnerile meie filosoofiat ja reegleid, mis kehtivad meie siseturul nii, et Venemaa Föderatsiooni majanduslik huvi asja vastu ei kaoks see pole ju ometi võimalik, et nemad ehitavad gaasitrassi ja meie puurime sellesse augu. on terve rida emotsionaalseid momente, mida ei ole alati võimalik ratsionaalsel tasandil selgitada. teiseks tahaksin ma teie nõusolekul kui teile sobib tulla teie ette esinema veel enne neljandat veebruari, enne seda, kui lõplikult on selgunud Euroopa Ülemkogu päeva, istungjärgu päevakord. siis, kui meil on olemas vastav päevakorra ja materjalide projekt, siis me saame rääkida konkreetsemalt, tehaks kõigepealt vahe, kes, siseturu arengu vahekokkuvõte, siis teiseks pühendada energiainfrastruktuuri küsimustele, kolmandaks sõnastada ühine energiapoliitika kolmandate riikide suhtes, neljandaks energiaalased teadusuuringud ja viiendaks energiatõhususe temaatika selleks, et järgmisel kümnel aastal tõepoolest juhtuks midagi niisugust, et me saaksime rääkida saavutustest ja tulemustest. kui me räägime taastuvenergiate ühtlustamisest, harmoniseerimisest, siis see on väga oluline teema. viimase aastakümne vältel on arvukates liikmesriikides äh, vastu võetud terve rida reeglistikke ja leitud äh, nende äh, energialiikide kasutamise laiendamise võimalusi. nüüdseks on erakordselt oluline saavutada nende taastuvenergialiikide ühtlustatud kasutamine Euroopa Liidu siseturul kuidas eh, me saaksime laekuvat energiavoogu mm, eh, salvestada, mida teha siis, kui eh, taastuvenergiaid tegelikult toodetakse kuue-seitsmesaja kilomeetri kaugusel näiteks mõnest suurlinnast nagu Hamburgist. see tähendab, et meil on tarvis leida salvestamis- ja ladustamisvõimalused ja Kesk-, Vahemere piirkonnas on see vajadus veelgi suurem. seega ma räägin, ma ei taha öelda euroopastamine, ma tahan öelda öö, harmoniseerimine Euroopa tasandil selleks, et me suudaksime Äh, tõepoolest äh, ühtlaselt seda energiat kasutada kõigi huvides, kuivõrd piiri ületavalt pole elektrienergial ei passi vaja ette näidata, ei eri, erine see energia ka lõhna poolest. me peame põhimõtteliselt lahendama küsimused, mida, mida tuleb lahendada äh, euroopalisel tasand, euroopalisel tasandil. me peame pühenduma ühelt poolt elektrotehniliseltele küsimustele kui ka äh, IT-küsimustele. selleks, et just selle teema juures, kui me räägime võrkudest, saavutada suuremat lisandväärtust selles mõttes on arukate võrkude kasutamine väga huvipakkuv. ma loodan, et meie tuletorni projekt leiab mm, laialdast toetust ka komisjonis ja nõukogus. me kavatseme lõpule viia eh, teise siseturupaketi ja alustame kolmanda siseturupaketi väljatöötamisega järgmisel aastal selleks, et me samas suudaksime avada neile, kes ei suuda seni võet-, kasutu-, seni käidud tempot äh, kinni pidada, igatpidi taga torkida. selleks, et terve rida liikmesriike võtaksid vastu äh, vajalikud seadusparandused. küsiti siis minu käest siin veel ka öö, äh, Äh, loa andmismenetluse kiires, kiirendamise ja infrastruktuurivõrkude väljaehitamise finantseerimise kohta. kui me räägime äh, elektrienergia hinnast, siis on liikmesriikidel praegu kaks ülesannet esiteks, nad peavad edendama konkurentsi, vältima kartellide teket. teiseks tuleb järgida ka tarbijate huve, see tähendab, et hinda tuleb hoida võimalikult stabiilne. ja nüüd loomulikult reguleerijate puhul tuleb mängu ka hinda tõstev moment, sest kui me räägime ühelt poolt võrguomanikest, ja nendepoolsest eh, loast või nõusolekust moodustada reserve selleks, et need võrgud funktsioneeriksid pikema aja vältel. samas on ka niisuguseid võrke, mille ärimudelit, eh, tule, kasumit on väga raske välja arvutada. selles mõttes on vaja siin leida üle-euroopalisi lahendusi mitteametlikus korras ütlen teile, et konjunktuuriprogramm, mis kehtib järgmiseks kolmeks aastaks ja mille üheks eh, teemaks on ka infrastruktuur ja mida doteeritakse, siis on olul-, siis te võite olla kindlad, et need rahad on hästi paigutatud, need siin on kaasfinantseerimise protsent kümme kuni viisteist protsenti. eeskätt on see oluline väikeste liikmesriikide puhul, kus tarbijad ei ole veel nii tugevatel jalgadel. see tähendab eh, kuni kaheksasadat miljonit eurot aastas selline hinnapoliitika on erakordselt oluline selleks, et tekiks eh, huvi kaasfinantseerimiseks mitte ainult kriisiaegadel, vaid ka nõnda öelda normaalsete eelarveaastate käigus. kui me räägime loa andmismenetlusest ja planeerimisest tervikuna, eh, siis me loodame koostööle jätkumisele oma seniste partneritega ja me loodame, et eh, menetluste kiirenemine menet- ja planeerimine, lubade saamine, kohtute eh, poolne toetus leiab tegelikult siis aset just liikmesriikides. see on liikmesriikide teema. liikmesriigid peavad eh, tõepoolest oma prioriteedid niimoodi paika panema, et energeetika infrastruktuuride rajamine oleks praktikas prioriteetne nii haldusorganite kui ka kohtute seisukohalt, samas järgides õigusriiklikke printsiipe. sel juhul on loa andmismenetluse kiirendamine võimalik meil on tarvis öö, sellele rõhuda, sest see aitab meie energiapoliitika edendamisele kaasa. kui me räägime regionaalsest arengust, siis tuleb endale meelde tuletada, et kas me soovime Vahemere lõunakalda riike, riikide osalust äh, Euroopa energiaprojektide elluviimisel selleks, et äh, kui nad nendes osalevad, me võiksime neid tulevikus energiaga varas, varustada. Äh, lahendada neid küsimusi määral, mis on tehniliselt võimalik. Äh, ja et see kõik toimuks Euroopa õiguse, Euroopa Liidu õigustiku alusel. loomulikult peame me mõtlema seda, et siseturgu toimimise tingimustes oleksid omavahel äh, Eh, seotud ja omavahel koos eksisteerimisest huvitatud nii Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa ja nii edasi energiatootjad. nii, aitäh ja nüüd kolleeg Jadu. ma tänan, härra esimees, tänan, härra volinik prioriteetsena te rääkisite ka, et energia tarbimist tuleb vähendada, energiakasutuse efektiivsust tõsta ja nii me tuleme selle arutelu juurde, nimelt gaasi varustamine gaasijuhtme kaudu. kahekümnendal sajandil eh, energia tarbimise pealt kokkuhoidmine on ülimalt aktuaalne samas on meil Nabucco gaasijuhe plaanimisel. Te rääkisite et härra Barroso on käinud nendes piirkondades kohal, kus gaasi tarnitakse, see on kõik väga kena, aga äh, ärgem unustagem, et riigipead ja valitsusjuhid äh, ütlesid, tulevad kokku äh, veebruaris tippkohtumisele võib-olla hoopis näidata neid parimaid katlaid, mis on Euroopa turul energia tootmises kasutusel neile. tähtis on hoopis eh, nende katelde tegevusnäitajaid parandada ja nii nende abil näiteks kümme protsenti energiat kokku hoida ja see oleks sama palju, kui Nabucco hakkab meile juurde tarnima ja kui me räägime CO2 heitmetest sõidukitele, e, kui me tõesti kaalume seda, et rangemaid norme kehtestada, siis peaks olema võimalik kakskümmend, kolmkümmend protsenti hoopis vähendada seda e, bensiini, mida autod e, kasutavad ja kui me räägime hoonete energiatarbimisest, siis siin on võimalik kõvasti kokku hoida nii et äh, prioriteetne on just nendes valdkondades investeerida, aga paraku meie räägime prioriteetsed on hoopis teised valdkonnad. Saros. kolleeg Metsaros, palun. aitäh. energiapoliitika on ju liikmesriikide pädevuses seda enam on väga hea meel, et teie, härra volinik, olete sedavõrd pühendunud ja teete kõik endast olenevat selleks, et tagada energiatarnekindlus. mul on selle üle tõepoolest väga hea meel. see on Kesk- ja Ida- ja Kesk-Euroopa riikides erakordselt oluline ja seetõttu tahaksin ma teie käest küsida, härra volinik, millal me võiksime äh, arvestada sellega, et need liikmesriigid, kes pärast kahe tuhande neljandat aastast liitusid Euroopa Liiduga, kuuluksid samuti äh, üle-euroopaliste gaasi- ja energiavõrkude koosseisu. ma saan muidugi aru, et see on seotud rahadega, aga mingi ajakava oleks siiski teretulnud samas on mul väga hea meel, et taastuvenergiad omandavad järjest suuremat tähtsust, kuid äh, mul on väga hea meel, et äh, Kesk- ja äh, Ida-Euroopa riikidele pööratakse nüüdsest tähelepanu, kuid viimased viiskümmend aastat on reaalselt siiski äh, Äh, tuumaenergia olnud meie jaoks prioriteetne ja peaaegu et esmane lahendus. ja kui me räägime tuumajäätmetest, siis meie jaoks on väga oluline tuumajäätmete turvaluses, on ju loomulikult oluline, et lõppladestusrajatised oleksid olemas, aga transport nendeni, nagu me nägime viimaste nädalate meeleavalduste alusel, Saksamaal ja Poolas ei ole sugugi väga lihtsalt lahendatav küsimus. milline on teie seisukoht? kolleeg Rudi, palun. ma tänan. tänan ka härra volinik, et te meie komisjonis siin olete. jah, äh, meil on tähtis äh, ühiselt korraldada energiaturvalisusega seonduv ja ka energiaturul toimuv mida teie arvate energia siseturu korraldamisest? kas teie arvate, et meil ei saa olla siseturgu, kui meil ei ole sellist üle-euroopalist reguleerijat. me oleme reguleerivatest asutustest väga palju rääkinud seoses finantsturgudega. Euroopa reguleerivate asutuste ja liikmesriikide reguleerivate asutuste koostöö, kuidas te arvate, hakkab see koostöö toimima energia vallas? nüüd need tsentraliseeritud gaasiostud Kaspia mere piirkonnas mida komisjon praegu sellest arvab? paistab, et see ei ole eriti e, konkurentsile toetuv, see lähenemisviis, mis praegu Euroopa Komisjonil on võetud ja nüüd Deserteki kohta, kas te saaksite äkki ka paar sõna öelda? ja nüüd gaasivõrkudest veel ja elektrivõrkudest. kas te kontrollite, kellele kuuluvad need võrgud üldse ja kas meie kui kodanikud saame ikka garantii, et kui me liberaliseerime energia siseturul, turgu, kas siis eh, on garantii, et mõni välisoperaator eh, ei omanda äkki kogu gaasi või elektrivõrku kusagil. ma pean siin näiteks silmas Gazpromi või mõnda Hiina firmat, kes võib-olla tahab seda teha. kuidas garanteerida, et Euroopa võrgud jäävad ikka Euroopa kätesse? Toomas, palun tahtsin kõigepealt meenutada proua Niibleri ideed ja tulla tagasi infrastruktuuri teema juurde. mul on küsimus taastuvenergiate harmoniseerimise kohta, millest te siin juba rääkisite, kuid ma tahaksin kõigile meenutada, et kahe tuhande seitsmenda aasta märtsis esitas komisjon mudeli äh, harmoniseerimiseks. toona me parlamendisaadikutena istusime kokku koos liikmesriikidega ja tulime analüüsi tagajärjel järeldusele, et kui kehtivad liikmesriikide kohustuslikud siduvad eesmärgid, kui nad seda tõepoolest tahavad, siis on võimalik äh, see, neid eesmärke ka saavutada, aga Poola ei olnud nõus eh, sellega, sest nad leidsid, et see ei ole tegelikult aus, kui poolakad toodavad biomassi, aga selle, eh, selle võrra, et nad seda teevad, energia hind nende koduriigis ei alane ja kui me räägime spetsiifilistest sertifikaatidest ja nende rahastamisest, siis me peaksime endale meelde tuletama, et muuhulgas tuulegeneraatorites äh, ka tuulegeneraatorite abil energiat tootes to, muutub see energia tootmine viiskümmend kuni üheksakümmend miljonit euro, e-, eurot kallimaks ja selle peavad kinni maksma tarbijad. minu meelest teie, härra volinik, teie ründate otserünnakus liikmesriikide süsteeme, te ründate öö, äh, alates viiendast detsembrist jõustuvat keskkonnadirektiivi ja seetõttu ma tahaksin tõepoolest, et te nüüd sõnaselgelt ütleksite, et sellist kavatsust teil selgelt ei ole. ja kui me räägime direktiivi koostöövõimalustest, need kaks näidet, mida te siin just tõite ja offshore firmad ja koostöö ja nii edasi ja Deserteki puhul ja need kolmsada kuni viissada megavatti ja nii edasi Need on ausalt öeldes kõik äh, tühiasi. kuid me ei saa Deserteki projekti tõttu õõnestada siseriiklikke projekte, mille osas me oleme kokku leppinud ainuüksi mingi suvalise kolmesaja megavati pärast. minu arvates äh, ma ei saa siin teie lähenemisega nõustuda. kolleeg Maikis. Eh, eh, eh, ma tänan, härra volinik. väga lühike küsimus, kui tohib. Te rääkisite siin nutikatest arvestitest. Need arukad arvestid on väga tähtsad just siis, kui kohapeal toodetakse energiat. Te räägime ka arukatest linnadest, aga mõned on šokeeritud sellest, et need normid on nüüd alles nüüd sündimas. me oleme rääkinud elektriautodest juba aasta algusest peale, aga samas komisjon teeb ettepaneku, et alles kaks tuhat kaksteist pakub standardid ja normid nende elektriautode kohta välja. millistest standarditest juttu on üldse ja milline ajakava on ette nähtud komisjonil? Äh, ja ma pean ütlema, et need nutikad arvestid on midagi, millesse kõikides liikmesriikides ei suhtuta väga soojalt. siin tekib küsimus <clears throat> eraelu puutumatusega ja nii edasi. Te rääkisite ka supervõrgust. ma ei ole näinud ühtegi plaani, kus oleks käsitletud kõikehõlmavat lähenemisviisi sellele, kuidas tagada, et kohapeal toodetud energia äh, tõesti ka süsteemi pääseb, et loodetakse, luuakse süsteemide vahelised ühendused. me räägime siin, siin superkiirteedest ja nii edasi. võib-olla meil ei ole vaja elektri superkiirteesid üldse, kui me ikkagi paneme rohkem rõhku koha peal toodetavale elektrile väikestes kogustes. nii et koha peal genereeritud ja mikrogenereerimine on võib-olla hoopis tähtsamad ma tean, et meil on siin olnud eh, põhjapooluse temperatuurid lausa mm, Brüsselis täna ja ka pingviinid kõndisid ringi. ma arvan, et see oli üks kampaania, millega ökodisaini promotakse. aga eh, miljardeid eurosid on võimalik kokku hoida, kui me mm, elektrijaamade katelde eh, töönäitajaid parandame. sellega me hoiame kõvasti raha kokku ja suudame ka oma kliimaeesmärgid paremini täita. ja sellised asjad peaks olema kohustuslikud. Kirek. Ole Kirek. ma tänan, härra esimees, tänan, härra volinik, ma arvan, et see ilm siin Brüsselis ei ole ainult globaalse soojenemise ilming. aga tegelikult mul on kolm lühikest küsimust volinikule. esiteks, kolm korda kakskümmend, see on meie eesmärk aga võib-olla on need eesmärgid paremini saavutatavad, kui iga liikmesriik saab paindlikult neid eesmärke ellu viia, selle asemel, et seda kõike koostöös teha Euroopa Liidus. näiteks Poolas koostootmine ja soojusjaamade moderniseerimine oleks palju parem viis, kuidas neid eesmärke saavutada. teine küsimus, nende kolme eesmärgi hulgas kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eh, peaks võib-olla hoopis defineerima tõhususe, efektiivsuse. me ei taha mingeid piiranguid, me tahame tõelist efektiivsust, mis tähendab ratsionaalset energiakasutust. ja kolmas küsimus kas me ei peaks pigem deblokeerima investeeringud nendesse väga suurtesse elektrijaamadesse, väga suured. ja CTS-tehnoloogia on midagi, mida peaks kohaldama ka muudes valdkondades, sest me tahame, et oleks tõesti konkurents õiglane. härra proua Sisli, ma tänan mul on kaks küsimust, ma tänan kõigepealt voliniku ettekande eest ja nüüd minu esimene küsimus puudutab seda, mida ütles minu kolleeg eriliste suhete kohta, spetsiifiliste suhete kohta Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. Nabucco on Euroopa Liidu prioriteet ja minu arust South Stream ei vasta Euroopa Liidu enesestrateegia kriteeriumidele. South Streamiga Venemaa kasutab innovaatilist lähenemisviisi, mis võimaldab tal siseneda meie siseturule ja ma tahaksin teil paluda selgitada üksikasjalikumalt seda, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb kaitsta Euroopa Liidu huve ning täita kolmanda liberaliseerimispaketi sätteid. ja minu teine küsimus, te rääkisite siin pikast lubade andmise eh, protseduurist, kui tegemist on energiainfrastruktuuridele lubade andmisega. Euroopa Parlament toetas seda ettepanekut, et Euroopa Komisjon peaks koostama ettepaneku, kus on kirjas miinimumstandardid uutele elektrijaamadele ning samuti kavandama lubade andmise menetluse. tahaks seda, mida teie asjast arvate ning tahaks öö, eh, teada, mida teie arvate lubade andmisest uute elektrijaamadele just Euroopa Liidu tasandil? võib-olla tasuks selle peale mõelda, et kasutada rohkem tuumaenergiat ja eh, eriti nendes liikmesriikides, kus on väiksem personali hulk. kolleeg Madurell, palun Eh, ma tänan. tere tulemast, härra volinik, meie komisjoni järjekordselt. mul on väga konkreetne küsimus süsteemide vaheliste ühenduste kohta. Te ise ütlesite, et need ühendused on vältimatu eeltingimus, kui me tahame oma eesmärgid täita ja integreerida oma energiasiseturu ning taastuvad energiaallikad loomulikult ka on väga olulised. aga energia ei kulge kogu Euroopa Liidus üle piiride, sest meil on endiselt olemas kitsaskohad, nii-öelda pudelikaelad ja ma arvan, et sellepärast me ei saa kohaldada neid mehhanisme, mis meil on selleks, et Äh, tähtis on kõige nõrgemaid äh, toetada, edendada meie süsteemis. näiteks gaas, kui ei ole kokkulepet, ühtmeelt liikmesriikide vahel, kas äkki siis komisjon võib-olla võtab kasutada vahendajat läbirääkimistes, kes etendaks samasugust rolli nagu härra Monti etendas, kui kõneks olid elektrisüsteemide vahelised ühendused ja võib-olla komisjon peaks julgustama sellist lähenemisviisi. ja niimoodi me lahendame need arutelud, mis tegelikult meid ka edasi kuidagi ei vii. aitäh kõnelejate nimekiri on ennast ammendanud, on jäänud veel proua Tikau, palun lühidalt. Aș dori să vă întreb... Ma tänan, härra äh, esimees, volinik. Ma tahtsin küsida nende meetmete kohta, mida Euroopa Komisjon kavandab energianappuse vastu võitlemisel. paraku on palju leibkondi, perekondi Euroopa Liidus, kes äh, on praegu energia nappuse ohus. ja teine küsimus puudutab hoonete energiavarustust. neli protsenti eh, me saame struktuurifondide rahadest kasutada selleks, et hooneid paremini soojustada ja hoonete energiatarvet vähendada. kui me suudame tõsta hoonete energiakasutuse efektiivsust ja me teame et, et üheksakümmend üheksa protsenti hoonetest mis ehitati sajandi algul, on endiselt kasutusel. kas te äkki teete koostööd oma kolleegiga, kes tegeleb ühtekuuluvusfondide rahadega, eh, vähemasti saaks tagada, et mitte neli protsenti, vaid kümme protsenti läheks struktuurifondidest eh, nendeks eesmärkidest kümme protsenti selleks, et hoonete eh, energiakasutuse efektiivsust tõsta? volinik Oettinger, palun osad teie küsimustest on väga ulatuslikud ja meil tuleb ilmselt neid ühiselt tulevikus arutada. tänane fookus on eeskätt suunatud järgmisele kümnendile kuni aastani kakskümmend, kui me räägime energiapinksist investeeringutest, need on teemad, mis käsitlevad ulatuslikumat ajahorisonti ja ma leian, et me peaksime praegu rääkima lähemast kümnest aastast, eh, pikematest ajavahemiketest, aga ilma kiirustamata ja põhjalikumalt teisiti. kui me räägime energiavaesusest, siis Belgia minister Maniet kui eesistujariigi esindaja rõhutas oma töödokumendis, mis, mille ta esitas möödunud reedel, just neid momente, mida saaks teha ähm, nii majanduslikult kui poliitiliselt energiavaesuse vähendamiseks. ma arvan tõepoolest, et vähemalt elektrienergia vallas äh, peaksime me äh, olema, lähtuma sellest, et tegelikult elektrienergia vaesus on asendamas äh, alatoitlumist. meie jaoks on väga oluline suhtuda väga tõsiselt infrastruktuuri väljaehitamiseks, kuid me peame endale selgelt aru andma, millise energia, elektrienergia hinnatõusu see endaga kaasa toob ja kas see võiks süvendada energiavaesust nüüd need äh, küsimused, mis puudutavad kolm korda kakskümmend eesmärke. ehk siis neid strateegilisi sihte, mille me võtsime ühiselt aastaks kakskümmend kakskümmend, siis andke andeks, minu ülesandeks on vastu võetud otsuseid täita. ja kui me räägime süsihappegaasist, taastuvenergiatest, energiatõhususest, siis me oleme eh, selle tee alguses ja kui me ka kogu lugupidamise juures eh, liikmesriikidesse ei saa me siduvaid kohustusi võtmata ja kontrolli teostamata saavutada kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamist me ei saa ju ausalt öeldes lihtsalt ühel päeval tõdeda, et need eesmärgid jäid täitmata. komisjoni ülesandeks on olla äh, vastu võetud otsuste täitmise eest seisja ja selle nimel me peame pingutama kõik. minu arvates on see tõhus ja usal-, usutav tee ma tahaksin teie käest aga siin küsida, kui me räägime, kas tõhusus täidab kokkuhoidu või kas tõhusus äh, tähendab energia arvestamise täpsuse parandamist. meie autod, neid arendatakse muudkui edasi, aga põhimõtteliselt äh, kasutavad nad endist kogust kütust, kuivõrd Eh, mootorid on muutunud küll tõhusamaks, aga samas on nende hobujõud suuremad, samas kasutavad eh, energiat täiendavalt autode kliimaseadmed ja nii edasi ja nii edasi. ma tahaksingi teie käest küsida, kas me tahame, et me energiat tõhusamalt kasutada või me oleme valmis loobuma täiendavatest mugavustest. see küsimus ei ole kusagil selgelt sätte, sätestatud me suudame inimestele selgeks teha, mis asi on energia kokkuhoid, sellest saavad kõik aru. Äh, lapsed teavad, mis asi on kokkuhoid. aga niipea, kui me ütleme tõhusus, siis sellest saavad aru ainult teadlased ja akadeemilised ringkonnad. see on ähmane mõiste. me oleme kokku leppinud äh, me oleme äh, põhimõtteliselt kokku leppinud selle äh, millise aastaga võrreldes me oma tulemusi vaatame. me peaksime kõigepealt äh, jälgima seda, et kui tegemist on tulevikus energia oluliselt suurema kuluga, siis me peame arvestama sellega, et äh, see leiab vaieldamatult taset ja me kõik peaksime selle võrd, võrdlusaastaga neid äh, kulusid vaadates vaatama, milleks ja kuhu me seda energiat siis sel perioodil kulutasime ja see käib ka Luksemburgi kohta ma arvan, et vastavad nõupidamised on olulised ja me peame selle teema enda jaoks selgeks rääkima. mind huvitab see teema erakordselt. no ma saan suurepäraselt aru, et see kõik ei toimu üksteisele nukutamise vaimus, aga niisugused nõupidamised on väga olulised. nüüd, kui me räägime South Streamist, lõunakoridor, TAP, IGI ja Nabucco need on Euroopa Liidu huvides. mina äh, näen, et äh, selline on liikmesriikide huvi, mina ei saa liikmesriikide huve oletamatu, olematuks teha. ja mis me siis nüüd teeme? niipea kui Moskvast väljub lennuk, siis hakatakse Euroopa Liidu liikmesriikides mm, punaseid vaipu lennuväljadele laotama, olgu see siis äh, Budapestis või Berliinis ja nii see on. ja EDF, võib-olla ka, ka mõni firma Austriast, äh, E.ON Ruurgas või keegi veel on need, kes tulevad siis äh, kõne alla partnerina Gazpromi kõrval ma tahan seda lihtsalt teile seda mõista anda, milline jõudude vahekord mm, eh, selles olukorras valitseb. mina ei soovi kedagi konkreetselt blokeerida, kui teil on rohkem jõudu, siis palun öö, eh, omavalitsuse liikmena te saaksite nii mõndagi teha, aga praegu valitseb selline olukord, on säärased eeldused ja säärane jõudude vahekord. me peaksime siiski oma piire tunnetama, nagu näiteks ka spordis. kui te suudate kõrgushüppes hüpata üks kakskümmend, siis järgmise eesmärgiks te võiksite püstitada meeter nelikümmend, aga mitte kaks meetrit kakskümmend. Te peaksite aru saama, mida te suudate nüüd, kui me räägime sellest võimalikust näitusest, mida korraldat-, korraldatakse eh, veebruarikuise ülemkogu ajal, eh, siis ma kinnitan, et näituse me igal juhul korraldame külmutusseadmed, kütuseseadmed, multimeediaseadmed, kogu kodumajapidamisseadmed ja masinad tervikuna. see on erakordselt oluline, kui me räägime ökodisainist ja eh, ma tahaksin siiski öelda, et Van Rompuy, Mark, eh, proua Merkel, härra Sarkozy eh, on inimesed, keda ma suudan ainult tinglikult eh, nendes puhkeruumides nende kodumasinatega mõjutada. me ei saa ennast ju naeruväärseks muuta see on eriti oluline, et tegelikult üle hulka aja ülemkogu tegeleks ka mingisuguste oluliste teemadega, mitte selle asemel, selle asemel, et mitte pidevalt tegeleda eh, tule kustutamisega, eh, sintide ja romidega ja nii edasi ja nii edasi. see on eksistentsiaalne teema. ja ma võin teile kinnitada, et ma ei jää sellest eh, kõrvale, et tõepoolest saavutada ülemkogu asjaomane päevakord millised on minu arvates kõige olulisemad valdkonnad? esiteks, kõigepealt on meil vaja hooned saneerida ja teiseks meil on vaja välja ehitada infrastruktuur. seejuures on niisugused projektid nagu Nabucco või teised olla nii ulatuslikud kui tahes. Need ei too endaga kaasa tegelikult niisuguseid kulutusi. kui me aga vaatame seda, mis tähendab Eh, kui me aga vaatame seda, et eh, hooneplokkide kaupa on nende põhjalik saneerimine eh, nii kallis, et maksab viiskümmend kuni kaheksakümmend tuhat, kaheksakümmend miljonit eurot, siis me peame endale selgeks tegema, et rahaliste vahendite leidmine infrastruktuuri edendamiseks on meie põlvkonna, meie kõikide oluline lähiülesanne kui me investeerime hoonete saneerimisse. ja kui me suudame energiat optimaalselt maksustada, kui me suudame tõsta energiatõhusust, kui me suudame saavutada olukorda, et energia eest tuleb senisest vähem maksta, siis tuleb see kasuks meie lastele seetõttu ma leian, et hoonete saneerimine ja infrastruktuuri väljaehitamine on kaks järgmise kümne kuni kahekümne aasta erakordselt suur väljakutse. selleks, et meie lastel ja lapsel, lastelastel öö, oleks võimalik, kus ennast hästi tunda. loomulikult öö, tuleb äh, täpselt ka kaaluda, milliseid projekte lülitada Euroopa Liidu eelarvesse. me peame neid projekte hindama ja tegema asjaomased ettepanekud. siis küsimus eurovõlakirjadest. no asi on selles, et kui jutt on energiapoliitikast, siis mina olen nõus raha võtma igalt poolt, eelarvest, erasektorilt või pankadest, kõige olulisem on, et me kasutame seda, neid vahendeid arukalt. ja see on ju tegelikult mitte enam liikmesriikide energiapädevuse, vaid Euroopa eh, Liidu liikmesriikide ühise finantspoliitika küsimus. komisjon ju soovib seda ja seda te kuulsite ka härra Barroso kõnes Strasbourgis, et ta teha ettepaneku eurovõlakirjade osas. ja on vähe valdkondi, mille puhul oleks eurovõlakirjade kasutamine sedavõrd hästi põhjendatud ja leiaks toetust, leiaks toetust liikmesriikide valitsuste poolt siis oli küsimus kaas kahekümne ühe kohta. ma leian, et standardimine, et küsimus sellest, kellele kuuluvad akud ja patareid, on väga olulised. me saame lahendada pistikute teema Äh, need on tegelikult teemad, mida mõned asjast huvitatud ringkonnad äh, takistavad, nad ei ole huvitatud nende sujuvast lahendamisest. kuid mm, see on liikmesriikide ja ettevõtjate küsimus, mil määral meil õnnestub see standardimine saavutada. ja kui me räägime desertekist ja taastuvenergiaallikatest, siis härra Turmes. ma ei taha midagi maha lõhkuda. ma olen väga rahul nende viimastel aastakümnetel aset leidnud arengutega. kuid Joška Fischer, teie rohelisest parteikaaslane oli see, kes kellele, kelle poole te peaksite selles küsimuses pöörduma? on ju täiesti selge, et viimastel aastakümnetel on taastuvenergia allikatest kaetud kuni viisteist protsenti eh, Euroopa energiavajadusest. see tähendab, et meie jaoks on lähikuudel oluline arutada, kuhu me edasi liigume ja sel juhul saavu-, et saavutada sel juhul niisugune tase, mis pole enam tühiasi, nagu teie seda sõnastised, sõnastasite. ja need lahendused võiksid avaneda Hispaaniast Marokosse ja teistesse lähi öö, äh, öö, äh, äh, Vahemere äärsetesse, Vahemere põhjaranniku äärsetesse riikidesse. me peame endale ka selgelt aru andma, et meil on vaja teatud äh, planeerimiskindlust, muuhulgas siis, kui me räägime äh, prügijäätmetel toetavatest soojuselektrijaamades Napolis. mis puudutab Nabucot, aga, ja ka kõiki tulevasi mm, trasse, siis me peame tingimata tagama, et äh, on tagatud ühtne lähenemine kogu Euroopa Liidus, me peame avalikult ja avaliku konkurentsi tingimustes eh, oma otsused langetama ja Euroopa turule tulijatele selgeks tegema, millised on Euroopa siseturul kehtivad reeglid. härra volinik, ma tänan teid südamest. Claude Urmes, anna andeks, lõpetame selle debati, meil on täna teisigi päevakorrapunkte, kas te olete nõus? kümme sekundit läks. It... Bush oli e, poolteist minutit näitusel, kus Böökli spetsialistid näitasid talle, et midagi, midagi on siin välja pandud, midagi seisab, ta vajutas nuppu ja pani e, e, elektri seisma ja ta ütles, et see lihtsalt ei ole võimalik. ja siis momentaalselt võeti vastu eh, eh, selline eh, valverežiim, mida kasutatakse USA armees ja nii edasi. niimoodi, et kui toimub mingisugune näitus, siis see on väga võimas vahend selleks, et et midagi läbi suruda ja kui juba Mr Bush sai millegi sedaviisi eh, läbi surutud, siis me peaksime, me ei tohiks olla kehvemad kui tema. härra volinik, palun. no see on nii tore, et te leiate, et eh, härra Bush on nii õppimisvõimeline. kuid ma arvan, et me peaksime võib-olla rääkima Ungari peaministriga, eh, et kevadel, kui toimub eh, see tippkohtumine, et eh, võib-olla ungarlased soovivad seda kõike korraldada. ma arvan, et ülemkogu ei oleks võib-olla kõige õigem organ, kes selle, sinna neile korraldab, kui ungarlased aga soovivad seda korraldada, kui see on neil äh, võimalik ja kui see mahub ülemkogu ajakavasse külastada niisugust äh, väikest näitust, äh, mis hõlmaks kõikvõimalikke kodumasinaid, siis palun. suur aitäh! ütleb härra Roil, kuulge, meil on siin parlamendis nii vähe näitusi, järsku korraldaks siin mõne, ah? nii, aga nüüd läheks enne kui järgmise päevakorrapunkti juurde minna, tahaksin südamest tänada äh, teie kõigi nimel äh, volinik Oettingeri, see oli erakordselt huvitav. ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. kõik need, kes hakkavad praegu segama, need saab olema tegemist minuga. teised on vait. sõna saab kolleeg Pelet. siin, et äh, vergevorderde uur, sal ik uh, proberen dat uh, zeer compact te doen uh, Ähm, suur tänu e, ja kuna nüüd aega on väga vähe, siis ma püüaksin e, teha kokkuvõtte väga lühidalt. tegemist on ümbersõnastamisega, mis puudutab siis komisjoni ettepanekut toiduainete loomasööda radioaktiivse saastuse lubatud piirmäärade kehtestamise korral, e, kui tegemist on tuuma- või kiirgusavariiga põhimõtteliselt on asjad niimoodi, et see tekst valmis konsulteerimise käigus. E, siin e, e, viidatakse ka Eurotomile ja sellepärast meil tekkis siin küsimus õiguslikust alusest ja sellepärast, härra esimees ja lugupeetud kolleegid, ma arvan, et eh, tegelikult me peaksime eh, muutma õiguslikku alust, tegemist ei ole enam Eurotomi eh, lepinguga artikliga number kuuskümmend üks, vaid me peame vaatama lepi-, Lissaboni lepingu poole. ja loomulikult me pidasime nõu siin ka parlamendi õigustalitusega ja tänu teie initsiatiivile, härra esimees, pidasime me nõu ka härra Leenega õigusasjade komisjonist ja eh, üksmeelselt eh, tuldi arvamusele, et tõepoolest me peaksime mitte viitama Eurotomi lepingule, vaid Lissaboni lepingule. see on äärmiselt oluline, sellepärast et me läheme siin nõu Eh, andemenetlused kaasotsustamise eh, menetluseni ja parlamendi arvates eh, peaks asi nii olemagi ning me tahaksime, et see vaade läheks ka meie raportisse ning me peaksime nüüd tegema kõik, mis võimalik, et niisugune arvamus läbi läheb, sellega peavad nõustuma loomulikult ka nõukogu ja nüüd ma ei hakka siin rääkima siin detailidest, seda asja on arutatud komisjoniga, aga kui nüüd kolleegidel on küsimusi, siis ma vastan nendele ja loomulikult ka voli, komisjoni esinik, esindaja on siin, kes saab vastata eh, küsi-, küsimustele, siis ma tuleksin tagasi kõige olulisema juurde, see on artikkel eh, kaks, me oleme seda täiesti muutnud kolleegide abiga ja meie ütleme, et siis, kui juhtub avarii, siis komisjon peab otse maid mm, äh, langetama otsuse, et panema ja panema paika vastavad piirmäärad ning see peab jõustuma otse maid, sest meie lähtepositsioon on selline, et need on äh, komisjoni volitused, sest komisjonil on täidesaatev võim ja seda peab tegema komisjon, mitte nõukogu. ning veel järgmine punkt. meie eh, pakume välja eh, artikkel viis, artikkel viite uue lõike. Data becoming available, dus was er nieuwe um, ja me ütleme seal, et kui eh, on uued teaduslikud andmed, et kui on tegemist uue tehnoloogiaga, uute teadmistega, siis see peab olema hõlmatud artiklis viis ning me tõepoolest tahame, et eh, pädevus jääks Euroopa Komisjonile ning läbi selle eh, delegeeritud õigusakti eh, siis komisjon võtab vastu rakendusotsuseid, see on oluline, sellepärast et jälle osaliselt läheb pädevus komisjonilt nõukogule ja e, tegelikult me nõuame, et Euroopa Komisjon saadaks, saadaks e, raporti e, Euroopa Parlamendile, mis puudutab nõukogu pädevusi ja tegelikult e, on võimalik võtta ära komisjonilt pädevusi, anda neid e, nõukogule ja siis on e, selles dokumendis juttu veel on jutu veel karistustest, mida liikmesriikide puhul saab rakendada, siis on meil juttu sellest, et et kasutatakse eh, eh, vananenud termineid, aga see pole praegu kõige olulisem. Eh, olulisemad on hoopis lisad, lisa üks ja lisa kaks näiteks ja lisa kolm, mis käseneb söötasid. ma nüüd ei hakka siin jälle detailselt asju käsitlema, aga siin on tehtud muudatusettepanekuid ja meie mõte on selline, et radiatsiooni taset tuleb muuta ja eh, viide eh, on siin eh, siis Ühendriigi ehm, toiduametile ja asi on selles, et nende normid on rangemad kui Euroopa Liidu omas. me kuulasime ära eh, selles osas ka eh, komisjoni mm, eksperdi arvamuse, nad tõepoolest teavad seda teemat väga hästi, aga ette, muudatusettepanekuid on veel ja muudatusettepanekutes öeldakse, et eh, näiteks see lisa, mis käsitleb vähem olulisi toiduaineid, et need tuleks mm, et see tuleks üldse ära kustutada ning Eh, et kõik toiduained tegelikult peaksid olema prioriteetsed ja et nõudmised peaksid olema eh, karm, karmimad. nii et, et eh, mõnedes muudatusettepanekutes me tegime ettepaneku tõsta toiduained ümber teisest lisast esimesse lisasse ja praegusel hetkel ma ei saa teile nüüd nagu lõplikku seisukohta välja tuua, sest meil alles on variraportööride eh, kohtumine tulemas sellel teemal, aga huvitav oleks kuulda ka, mida arvab komisjon. Claude Turmes, palun. jah eh, meie variraportöör on täna ära, mina tutvustaksin tema seisukohta. kõigepealt ma tahaksin tänada Ivo Peletit selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja tundub, et see oli väga mõistlik, et ITRE eh, pidas eh, nõu ka teiste komisjonidega ja teie ütlesite, et need normid tegelikult vajavad analüüsi, et tegelikult neid norme ei ole üldse kaasajastatud kaheksakümne üheksandast aastast peale, sest praegusel hetkel on ju uued teadusandmed ja need uued teadusandmed näitavad, milline on side radioaktiivsuse ja inimese vahel ja kõik need uued teadusandmed tegelikult töötati välja juba kahe tuhande kuuendal aastal, sellepärast et oli vaja kaitsta töötajaid. nii et, et praegune õigusakt on igatahes eh, jäänud eh, hästi-hästi palju maha teaduse arengust ja teie ju nimetasite siin ehm, USA-d ja ka eh, Maailma Tervishoiuorganisatsioon on selle mm, asjaga tegelenud, nende normid on hoopis teistsugused ja eh, just ehm, nemad püüavad arvestada kõige haavatavama elanikkonnaga aga eh, praegusel hetkel siin ei tehta üldse vahet selles meie eh, seadusandlikus aktis eh, laste ja siis täiskasvanute vahel. kuidas siis on võimalik, et ütleme, kui seal kui minnakse näiteks turule, kuidas siis müüakse täiskasvanule ühte asju ja ja, ja öö, lastele teisi asju, see ei tule ju kõne allagi ja sellepärast me igatahes peaksime öö, muutma oma lähenemist ja kasutama samasugust, samasuguseid öö, andmeid ja asjade käsitlust, nagu on rahvusvahelisel tasemel ja tõepoolest me ootame huviga, kuidas asjade areng läheb. siis komisjonil on öelda Eh, härra Hertsel komisjonist, kas teil on midagi selle teema kohta öelda? jah, eh, tõepoolest eh, komisjoni käest küsiti paari asja. Teie nüüd küsite minu käest, millised on minu arvamus, arvamused ja ma siis mm, esitangi teile oma arvamuse, kõigepealt mõned üldisemad märkused. põhimõtteliselt mm, mina arvan samamoodi nagu mm, härra mm, Pelet ja härra Turmes. nüüd teie muudatusettepanekud oleksid nagu küsimused ja ma grupeeriksin neid vastustena. ma ei taha nüüd käsitleda praegusel hetkel eh, kõiki muudatusettepanekuid, vaid ma vaataksin ainult eh, õiguslikku külge. ma tahtsin teid ainult paluda, et ei peatuks mitte igal muudatusettepanekul. Euh, donc concernant le volet juridique et en particulier celui ei, ei peatu. nüüd, mis puudutab õiguslikku külge, eriti õiguslikku alust, siis mulle tundub, et nõukogu parlament ja komisjon eh, vaatavad seda teemat absoluutselt erineva nurga all. ma tahaksin teile meelde tuletada sõnastust, mis on, eh, mis Euratomi lepingus on artikkel eh, sada üks kuus B. see puudutab eh, kolmesaja, see on seesama, mis kolmesaja üheksas artikkel Euroopa Ühenduse lepingust ja e, e, siin on olulised ka e, Euroopa Liidu leping ja Euroopa toimimise leping. ma tsiteerin, et tegelikult Eurotomi need teiste lepingute sätted ei ütle, et Eurotomi leping tuleb kõrvale jätta. kuna Eurotomi lepingu alusel on võimalik meetmeid vastu võtta, siis eh, just selles kitsas valdkonnas eh, kasutatakse selle lepingu sätteid. nii palju siis sellest õiguslikust alusest. Need muudatusettepanekud. Need on juba tehnilisemat laadi. Neid on mitmesuguseid ja siin eh, tehakse ettepanek, nii nagu eh, härra Turmes ütles, et eh, need piirmäärad ei ole määrustes kaasajastatud vastuvõtmisest peale ja nüüd ma ütleksin selle kohta nii. üheksakümne viiendal aastal pärast seda, Eh, kui ma nimetan seda siis eh, õiguslikuks aluseks, see puudutab direktiivi, eh, mis pani paika Eurostomi standardid, siis selles direktiivis vähendati avalikkusele osa saavat kiirituse taset viiest millisiiverist, siivertist ühe millisiivertini ja eh, siis uuriti eh, seda uut maksimaalset taset eh, määruses. seda tehti siis uute baasstandardite valguses sest et need on need määrad, mis on võeldud aluseks selleks, et kalkuleerida ja ähm, arvestada maksimaalset piirmäära toiduainetes ning see grupp, kes sellega tegeles, ütles, et need määrad on täiesti vastuvõetavad. miks nad niimoodi ütlesid? sellepärast, et siin on lisatud selle taseme juurde piisavalt äh, Eh, piisavalt ehm, kindlust, aga ja kuigi kõik need piirmäärad pandi paika eh, kaua aega tagasi, üheksakümne seitsmendal aastal, siis komisjoni töörühm võttis arvesse kõiki ettepanekuid, mida eksperdirühm tegi. ja need ettepanekud olid väga-väga karmid selles mõttes, et seal äh, äh, hõlmati erinevaid äh, turvalisuse tasemeid ja nõukogu jagas veel mõningatel juhtudel need määrad kas kolme või neljaga üheksakümne viiendal aastal vaadati uuesti üle neid piirmäärasid ja leiti, et need ikkagi äh, vastasid veel Eurotomi standarditele ja ka rahvusvahelistele standarditele, sellepärast et Eurotomi standardid loomulikult järgivad kõiki neid soovitusi ja suuniseid, mida äh, tunnustatakse rahvusvahelises plaanis see eh, tuleb siis rahvusvahelisest kiirguskaitseorganisatsioonist ja eh, nüüd kahe tuhande kuuendal aastal eh, see protsess lõppes, tegelikult protsess algas kahe tuhande viiendal aastal sellises organisatsioonis, mis on seotud FAO ja Rahvusvahelise Tervishoiu Eh, organisatsiooniga ja seal just vaadati, milline võib olla radioaktiivsete isotoopide tase, kui on toimunud eh, tuumaõnnetus ja siis eh, Euroopa Ühendus andis komisjonile mandaadi osaleda kogu selles töös, mille, mida siis Codex Alimentaaris komisjonis tehti ja kasutati täpselt samasuguseid äh, arvutusaluseid nagu Euroopa standardite puhulgi. ja nende järgi pandigi paika äh, siis need äh, piirmäärad ja tegemist on maksimaalsete määradega, nii nagu te ütlesite. tõepoolest, numbrilised erinevused on olemas, sellepärast et koodeks alimentariuses ei tahetud Eh, siin rääkida eh, seal kas kaheteistkümnest või kolmeteistkümnest bekrellist kilo kohta, nad ei tahtnud, et oleksid seal igasugused erinevad kategooriad hõlmatud. Nemad rääkisid tunduvalt üldisemalt toiduainetest ja siis nad veel eh, kategoriseerisid radionukliide ja tegelikult võtsid ähm, arvesse nende radionukliidide äh, tuumasensitiivsuse ja äh, meie nüüd avaldasime nendele survet sellise kategoriseerimisest pärast äh, ja me rääkisime kogu aeg sellest kalkuleerimisalusest ja mis need on siis need alused, see on, kui palju toitu tarbitakse aastas, milline on eh, protsent, milline on siis eh, maksimaalne tase iga isotoobi puhul ja siis me eh, rääkisime ka, milline peaks olema sekkumise tase ning nende poolt vastu võetud nikumise tase, sekkumise tase on täpselt samasugune nagu see, mis on komisjoniski ja seda ka kontrolliti üheksakümne viiendal aastal. tuletaksin teile veel meelde järgmist. muudatus eh, ettepanekutes nimetatakse väga palju erinevaid komiteid komiteid, komiteesid ja komisjone, aga mis kõikides nendes muudatusettepanekutes puudu on? on artikkel kolmekümne ühe alusel töötav ekspertrühm. Teie ütlete, et selle rühma, ähm, selle rühma ähm, andmed ei ole piia-, piisavalt läbipaistvad aga lihtsalt eh, kellelgi teisel ei ole sellest radioloogiaalast ekspertiisi, niisugust ekspertiisi ei ole näiteks Euroopa toiduohutuse asengus, sellepärast et kui ütleme, eh, peadirektoraat Sankol on eh, probleeme radioaktiivsuse küsimustega, kui toiduohutusorganisatsioonil on probleeme, siis nad küsivad seda meie käest selle niimoodi me vaatasime, kuidas on lugu uraaniga, isegi joogivees oleva uraaniga. me käsitleme keemilise toksilisuse küsimusi, nad tulevad alati meie juurde ja siis me ja siis me edastame see, need küsimused ähm, artikkel kolmekümne e, kolmkümmend üks e, töörühmale ja nemad on absoluutselt hädavajalikud, isegi kui e, isegi kui vaadata, kui kaugele võib minna määrusega, eh, kui see ei puuduta nüüd enam eh, Eurotomi eh, lepingut, siis näiteks me peame mõtlema importi kaupadele loomulikult kasutatakse komitee menetlust, aga mõnikord, kui on vajalik kaugemale minna, siis jälle peetakse nõu ekspertidega artikkel kolmekümne esimese ekspertide töörühmas. nüüd läbipaistvusest rääkides veel lisaksin ma seda, et eh, te võite leida, kes eh, on selle eh, artikkel kolmekümne, kolmkümmend üks grupi liikmed, vaadake nende nimesid Ehm, meie kodulehel ja nendel on väga mitmesugused ehm, protseduurid, mida nad järgivad, nendel on näiteks ehm, oma eetikareeglid. ja siis öeldakse veel ühes muudatusettepanekus, et maksimum eh, piirmäär peab eh, põhinema sellel, et vaja on kõige rohkem kaitsta kõige haavatavamaid eh, ühiskonnaosi kõige kriitilisema tähtsusega, kõige kriitilisema tähtsusega eh, elanikkonna osi. Eh, tegelikult ma arvan, et meie ei saa reguleerida turgu. kõige kriitilisema tähtsusega eh, grupid võivad olla näiteks nii-öelda isemajandavad toidu tarbimise puhul meie peame ikkagi eh, rääkima niisuguses määruses kogu elanikkonnast ja eh, komisjon tuleb välja soovitustega, nii nagu ta seda teinud ongi. komisjon eh, annab artikkel kolmekümne kaheksa alusel Eurotomi lepingus soovutisi, see ongi aluseks nendele soovitustele. pärast Tšernobõli katastroofi Eh, näiteks tegeldi palju eh, eh, metsatoodetega, näiteks ütleme siis seentega oli probleem, neid kontrolliti ja see oli väga oluline kogu inim-, kogu rahvastikule. kui me nüüd räägime haavatavamatest elanikkonna osadest, siis eh, seda arvestati, nii nagu eh, seda tegi ka artikkel kolmekümne, eh, kolmkümmend üks eksperdite rühm. Nad tegid erinevaid kalkulatsioone erinevate vanuserühmade jaoks, nad vaatasid siis radioaktiivsete isotoopide määra ja selle aluseks nad võtsid iga-aastase tarbimise oli kolm Eh, vanuserühma, esimene rühm kuni kümne aastani ja siis täiskasvanud ning iga eh, elanikkonna vanusegrupi puhul nad eh, siis järgisid kõige rangemaid piirmääri. ja ma ütleksin veel, et kui me vaatame siin konkreetseid väärtusi erinevate toiduainete puhul, eh, näiteks kui me räägime laste eh, rinnaga toitmisest, siis loomulikult see on eh, nüüd mm, eraldi asi, aga laste toit, need, kes rinnaga veel toitu saavad, need, see on täiesti eraldi kaasus nii et, et toit laste puhul, mm, kes saavad rinnatoitu, siis me Ehm, käsitleme seda eri, eh, seda eraldi. loomulikult me võime siin rääkida eraldi vanuserühmadest ja me võime arutada, millisest vanuserühmast me räägime, kas mõni kuud, neli kuud kuni aastani ja nii edasi. kuid meie võtsime eh, igas vanuserühmas kõige väiksema väärtuse ja see siis rakendus kõikidele, välja arvatud eh, beebid nii et me kasutasime alati kõige väiksemaid piirmäärasi. me võtsime kõige väiksema piirmäära e, täiskasvanu jaoks ja samamoodi ka kõige nooremate laste jaoks keegi, on muidugi inimesed, kes niisugust lähenemist ei toeta, aga selline lähenemine on loogiline. mõned ütlevad, mõnedes muudatusettepanekutes öeldakse, et avalikkust tuleb informeerida. mulle tundub, et see on proua Rivasi eh, muudatusettepanek. aga pikas perspektiivis peame me kinni pidama eh, Euratomi üheksakümne kuuenda aasta direktiivist, kus pannakse need eh, miinimumstandardid paika. tõepoolest tuleb informeerida publikut kaheksakümne kuuendal aastal võeti vastu direktiiv, see on jälle Euratomilt, see puudutab ehm, eh, elanikkonna mm, informeerimist tervisekaitsemeetmete osas, mis eh, puudutab eh, laia avalikkust, kui tegemist on avariiga ja seal räägitakse ka sellest, eh, mida siis liikmesriigid peavad tegema, kuidas käituma, kui on tegemist eh, kiirgusavarii eh, või tuumaavariiga. siin öeldakse, et need standardid, mis on direktiivi aluseks, peavad kehtima pikaajaliselt. aga mina ütleksin, et ei need peavad kehtima mitte pikaajaliselt, vaid alati. see direktiiv rakendub alati. Need eh, piirmäärad, mis on siis pandud eh, pandud määrusesse, mida ümber sõnastatakse, peavad olema hõlmatud, nii nagu ma varem nimetasingi. ja sellepärast ei ole neid vaja uuesti sinna määrusesse ringi kirjutada ja nüüd ma siis äh, võtaksin kokku öeldes nii, et elanikkonna äh, kiirguskaitse on äh, tekstis hõlmatud ja see on Eurotomi Eurotomi lepingus kolmandas peatükis artiklitest kolmkümmend kuni kolmkümmend üheksa. primaarõigusaktid ja siis tuletatud õigusaktid, need on omavahel seotud. selle kohta on kahesaja viiekümne lehekülje paksune dokument. võib-olla te siiski näitate kahe kakspoolsetes vestlustes kõiki neid tähtsaid raamatuid. Te, siin tahtis veel Turves midagi küsida ja tõlgid lähevad kohe ära. Donc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 Voltaire'i sõnadega. E, ma, see muidugi ei ole nende esmane valik, kes tegutsevad e, radioaktiivsete e, teemadega. Um, mis puudutab teisi toiduaineid nendes, ehm, nendes eh, lisades, siis seal on eh, mingisugused numbrid nagu seitsesada viiskümmend tuhat ja nii edasi ja nüüd võttes arvesse kõike seda, mida te ütlesite, siis tegelikult täna meil ei ole detailides, eh, detailidesse võimalik laskuda, sellepärast minu ettepanek, saagem kokku, võrrelgem kõiki neid numbreid, eh, kümme ja sada tuhat ja seitsesada viiskümmend tuhat ja nii edasi, et siis meil oleksid ühesugused numbrid. tänan aga ma arvan, et ka ükski tehniline koosolek ei veena kumbagi osapoolt lõplikult. kuulge, kui teil on nii kangesti vaja, siis pidage selles asjas edaspidi nõu, aga istung on sellega lõppenud, sellepärast et täna me hääletamise protseduuri juurde enam ei jõua ja kui kellelgi on veel midagi ebaselget, siis me lahendame need hääletamise käigus. tänan kõiki, kohtumiseni!